Okay, uh, welcome everybody. I think we've uh, just about got enough so that we eh, tere tulemast kõigile, alustame oma koosolekuga. Eh, ma loodan, et vähemalt esimese raporti jaoks on juba õige seltskond kohal, ütleb proua esinaine. kõigepealt võtame vastu päevakorra, kas te olete nõus sellega? Eh, väga raske on siin ruumis üldse aru saada, kus keegi istub, nii et andke käega märku julgelt, kui keegi on vastu. Äh, juhataja teadaanded enne hääletamist. Äh, ootan nii kaua, kuni inimesed tulevad saali <clears throat> ja siis lähen selle juurde. aga jõuame nüüd kohe otse äh, kolmanda ja neljanda päevakorrapunktini Euroopa Liidu koostöölepingut konkurentsipoliitika rakendamiseks. ja George Kudas on raportöör, kellele annan kohe sõna. Thank you, thank you, Sharon. suur tänu, proua esinaine me arutame täna päevakorrapunkte kolm ja neli koos, sellepärast et need on koos käsitletavad Äh, ilmselt on teil hea teada, et me oleme Euroopa Liidu koostöölepingute äh, konkurentsipoliitika rakendamiseks äh, saanud laiema raamistiku. arvestades tänast Euroopa Liidu, Šveitsi konföderatsiooni vaheliste nii-öelda teise põlvkonna lepingut, annab see meile laima baasi. esiteks ma arvan, et kõigepealt on selline leping Šveitsiga väga vajalik, arvestades kuivõrd strateegiliselt on Šveits Euroopa Liidu suhtes paiknev ning paralleelselt Äh, uuring, uurimistegevused, mida kaks äh, ühendust on teinud äh, viimastel aastatel. ma arvan, et piiriüleste rikkumiste karistamine on tõhusam juhul, kui selline leping on ellu kutsutud. aga see leping ei pane paika kellelegi mingisuguseid sidevaid kohustusi, mis puudutab koostööd ning jätab ruumi ka olulistele huvidele, nagu siin on öeldud, mida võib kasutada näiteks äh, õigustusena või argumentina mitte vastata abipalvele ühe või teise poole poolt. sellise teise põlvkonna lepingu puhul on uus see, et komisjon ja ka Šveitsi konkurentsipoliitika nõukogu saavad konfidentsiaalset informatsiooni omavahel vahetada. ma arvan, et see on väga positiivne samm ning kindlasti mudeliks äh, tulevikus äh, kahepoolsetele konkurentsialastele lepingutele. Äh, veel enamgi, Euroopa Liit peaks võtma vastu üldise raamistiku, mille eesmärk on panna paika minimaalne ühtne baas tuleviku läbirääkimisteks nendes küsimustes aga komisjonile jäetakse siin kindlasti manööverdamisruumi, et äh, rohkem ambitsioonikaid äh, tulemusi taotleda, seda juba siis kaasuspõhiselt. loomulikult peaks äh, olema konfidentsiaalse informatsiooni siirdarbeks ka kaitsemehhanism, siin vastavuse menetlustele näiteks ja Äh, siis vastavalt tsiviil- või kuritegude, äh, kriminaalkuritegude päevavalgele toomiseks äh, vastavad menetlused. mis puudutab seda lepingut, siis Šveitsi parlament kõrgema pädeva organina äh, Äh, on väljendanud, et praegu konfidentsiaalse informatsiooni käsitlemise kaitsemehhanismid ei ole piisavad veel olnud. praegu on äh, selle lepingu ratifitseerimine peatatud ja minu arust on veidikene imelik, ütlen ma, sest et novembri alguses ma korraldasin avaliku kuulamise, aga ka kahepoolse äh, kohtumise härra Balzeratiga, kes on Šveitsi suursaadik ähm, siinsamas Brüsselis ja ma ütleksin, et nemad ütlesid igal juhul, et nad ei näe probleemi, et see leping ka ratifitseeritud saab Šveitsi parlamendi poolt. Euroopa Komisjoni esindaja on täna kohal ja ma arvan, et seetõttu on ehk parem küsida komisjoni esindajatelt, millised on täna võimalused, et eh, kas Šveitsi parlament ratifitseerib selle lepingu või lükkab selle tagasi, ma arvan, et neil on kindlasti rohkem informatsiooni selle kohta, eh, vähemalt rohkem kui meil praegu on resolutsioon äh, kokku pandud ning äh, IMCO komisjon on juba oma arvamuse avaldanud. Äh, teeksin mina ettepaneku, et läheme aga edasi. kui šveitlased otsustavad jaanuaris lepingu tagasi lükata, siis me peaksime ehk oma strateegia ümber mõtlema, aga praegusel hetkel on minu ettepanek, et jätkame tööga ja vaatame, mis jaanuaris siis täpselt hakkab juhtuma, aitäh! okei okay,, thank you! suur tänu! ütleb Sharon Bowles äh, ja palun äh, variraportöör. Markus, ja suur tänu. Äh, kõigepealt äh, saan ma põhimõtteliselt kinnitada seda, mida ütles raportöör, et see ettepanek kokkuleppe jaoks ei ole kindlasti mingisugune suur läbimurre, aga paneb uue reeglistiku paika, kuidas konkurentsipoliitika äh, konfidentsiaalsete küsimustega lingi käia. ma arvan, et äh, siin ei pea me olema mitte väga eufoorsed, aga igal juhul on see noh, ma ei ole kindel, kas see saab olema mustandiks või raamistikuks äh, kõikide ülejäänute kahepoolsete lepingute jaoks. Äh, Šveitsi konkurentsipoliitika ja Euroopa Liidu konkurentsipoliitika on väga lähedased üksteisele ja sellepärast on võimalik kahe süsteemi vahel ka sellist harmooniat luua. Äh, nii et läbipääs või ligipääs informatsioonile ja informatsiooni jagu, jagamine on võimalik. ma arvan, et kokkuvõttes peaksime meie Euroopa Parlamendina seda äh, lepingut heaks kiitma siin jäetakse väga palju manööverdamisruumi, igasuguseid erandeid ja väga vähe on äh, õiguslikult siduvaid kohustusi samas, aga konkurentsipoliitika on ju Äh, kõneleja küsib, kas inglise keelde on tõlge olemas? väga kahju sellisel juhul um,. Oli... Yeah, yeah, it's the headset but I've mended it oh.. Äh, proua esinaine ütleb, et äh, ei töötanud kõrvaklapid, küsimus ei olnud tõlke alane, vaid ei töötanud klapid lihtsalt. kõneleja jätkab saksa, jätkab saksa keeles. pidevalt on ju see, et lugu, et konkurentsipoliitika on äh, mustaks kastiks äh, Euroopas ja ka kolmandate riikidega suhtlemisel, mis on äh, kahetsusväärne, aga teisest küljest on tegemist põhimõtteliselt samasuguste menetlustega ning lähedane koostöö on seetõttu võimalik. ja seetõttu kokkuvõttes peaksime me ehk siis niipea kui võimalik kinnitama heaks selle kokkuleppe. nii et tulevikus loomulikult on veel palju äh, mänguruumi selleks, et äh, sellist äh, menetlust tulevikus veel läbipaistvamalt läbi viia, aitäh. okei okay,, for Aldi. kena Alde nimel saab nüüd sõna Niels, suur tänu, suur tänu raportöörile. ega väga palju lisada ei olegi. tegemist on uut liiki kokkuleppega nõndanimetatud teise põlvkonna lepinguga ning loodetavasti see täidab oma eesmärgi. elame siin ju üleilmses maailmas, globaliseeruvas maailmas ja Šveits on Euroopa Liidu keskel ning seda teavet on meil tarvis. sellepärast ma toetan seda joont, mida härra Kutas siin ajab ning mul palju lisada ei olegi, suur tänu. Okay, uh, I don't see any of the other... paistab, et teisi variraportööre kohal ei ole, kas on keegi veel, kes parlamendi poolt tahaks sõna võtta? ei paista olevat. komisjonile siis sõna. kas komisjon sooviks võtta sõna? suur tänu kõigepealt suur tänu raportöörile ja teistele parlamendiliikmetele selle väga ergutava resolutsiooni projekti eest, suhtumise eest mitte ainult sellesse lepingusse, vaid üldse meie rahvusvahelisse koostööpoliitikasse ning tahaksin tänada ka selle eest, et te siin niisugusi ergutavaid sõnu jagasite. ma arvan, et detailselt me arutama ei peaks hakkama, selgitama ei peaks hakkama seda lepingut, sest härra Kutas on selle juba väga hästi ära teinud, asja põhimõte on selles, et üha rohkem toimub rahvusvahelises plaanis ühinemisi ja kartelle ja muidugi, kui Šveitsi konkurentsivõimud äh, on siin ka mängus, sellepärast et Šveits asub Euroopa keskel, nagu härra Kutas ka väga hästi selgitas, äh, saime me teada, missugused on need lepingu parameetrid, et infot vahetatakse ainult siis, kui mõlemad pooled uurivad sedasama juhtumit või sarnast käitumist, et siis informatsiooni vahetatakse vabatahtlikult ning äh, juhtumeid puudutav teave Eh, mis puudutab eh, leebema kohtlemise taotlust ja muid sarnaseid juhtumeid, siis sellel puhul infot ei vahetata muidu, kui osapooled on selleks nõu, nõusoleku andnud. ma ei hakka detailsemalt kõnelema, aga püüan vastata ka härra Kutase ja teiste parlamendiliikmete küsimustele. kõigepealt selle kohta, mis toimub Šveitsis, mida me praegu teame, on see, et Äh, vastav komisjon, mis selle ratifitseerimise eest vastutab Šveitsi parlamendi kõrgemas kojas, on hetkeks arutelu edasi lükanud. see pidi toimuma novembris, nüüd see on edasi lükatud kuni jaanuarikuuni. mis selle taga on? nimelt Šveitsi parlament tegeleb äh, Äh, samaaegselt Šveitsi konkurentsiõiguse muutmisega ning nad loodavad, et on võimalik äh, sellesse seadusandlusse lisada siis äh, ka võimalus ettevõtetele edasikaebamis, edasi, edasi kaevata konkurentsiametile ja vahetada teavet Euroopa Komisjoniga. see muidugi teeb meile muret, teatud määral, sest kui selline võimalus tekib, et on võimalik edasi kaevata otsust äh, infovahetuse kohta, kui see pannakse Šveitsi seadustesse sisse, siis muudab see infovahetuse üsna raskeks mida meie selles osas teha saame? muidugi me ei saa Šveitsi parlamendi asjadesse sekkuda, kuid me oleme pidevas dialoogis Šveitsi võimudega äh, see puudutab nii Šveitsi valitsust kui ka Konkurentsiametit ja palume, soovime neile selgitada või palume, et nemad selgitaksid ka meile, kuidas infovahetus toimub nii meie pool kui ka nende pool. me pakume ju ainult infovahetust selleks, et Šveits ja teeme seda selleks, et äh, veenda Šveitsi parlamendi liikmeid. me muidugi ei oska ennustada ette, mis toimuma hakkab, nii Šveitsi valitsus, Šveitsi ähm, võimud on vägagi pühendunud selle lepingu sõlmimisele ja teevad ka ise koostööd parlamendi liikmetega selleks, et neid veenda, et see lepe äh, äh, on, mille, mille kohta see lepe käib ja et ei ole tarvis sellist sätet nende seadusse panna Äh, üks asi, mida me selles kontekstis veel rääkisime, on see nimelt, et Euroopa Liidus on selline konkurentsiametnike võrgustik, kus me omavahel infot vahetame ning seal ei ole võimalik neid infovahetuse otsuseid edasi kaevata. ning ma arvan, et meie süsteem on selline, mis pakub juba isegi kõik tagatised ja kui nüüd see leping nüüd hakkab muutuma tulevaste lepingute jaoks niisuguseks mudeliks, siis muidugi eh, me saame ütelda, et ühe mõõduga ei saa kõigile mõõta, aga tõsi on küll ka see, et praeguses kontekstis, globaalses majanduses, eh, kus on näha seda, et ka konkurentsiõiguse rikkumised on rahvusvahelised ja hõlmavad mitut jurisdiktsiooni, hõlmavad mitmeid suuri kartelle, sellepärast on meie huvides Äh, rohkem sõlmida selliseid teise põlvkonna lepinguid, kus on võimalik vahetada ka konfidentsiaalset teavet. nagu te teate, ehk juba meil on sellised läbirääkimised käimas samasuguse lepingu osas Kanadaga, oleme parlamenti ka teavitanud sellest, hetkel arutame ühte mm, küsimust, andmekaitset nimelt, ning niipea kui meil on edasiliikumist selles valdkonnas, me teavitame ka teid. konkreetsemaid plaane meil teiste samasuguste lepingute sõlmimiseks ei ole teiste riikidega praegu, kuid me siiski kaalume seda. tõsi on see, et selleks, et sellist lepingut läbi rääkida, eh, siis selleks peab kõigepealt olema meil sisse seatud usalduslik suhe vastava teise poole konkurentsivõimudega teiseks meil peab olema ka sobivaid juhtumeid Äh, millega me tegeleme äh, tolle teise riigi konkurentsiametiga siis meil peavad olema tagatised et selle tolle teise riigi ähm, äh, õiguslik süsteem tagab piisava andmekaitse ja ähm, kaitseõiguse mis vastab kõik meie euroopa liidu standarditele ja alles siis kui meil on kõik need kinnitused ja tagatised olemas, saame me hakata läbi rääkima sellise lepingu osas teiste riikidega. aga me oleme avatud öö, nendele võimalustele, et selliseid teise põlvkonna lepinguid ka teiste jurisdiktsioonidega sõlmida. olen valmis ka muudele küsimustele vastama, rohkemat praegu ei lisaks, suur tänu. okei okay,, thank you very much um.... tänan. kas raportöör soovib veel midagi lisada? jah, tahaksin tänada kolleege Äh, toetuse eest, tahaksin tänada ka komisjoni selle väga hea mm, selgituse eest ja nagu ma ütlesin, ma loodan ja mõistan, et tegemist on sammuga edasi, me peame seda toetama ning äh, jäägem siis ajagraafiku juurde ning vaatame, mis ka jaanuaris juhtub, suur tänu. okei okay, uh.... kena Äh, raporti projekte nüüd esitleti meile ära, viies detsember on muudatusettepanekute tähtaeg, üheksandal jaanuaril hakkame neid arutama ja loodame hääletada kahekümnendal jaanuaril ning täiskogule minna sellega veebruarikuus. see on siis meie ajagraafik. nüüd meil on umbes viisteist minutit juba, oleme ajast ees, katsume leida järgmise päevakorrapunkti raportööri üles see puudutab siis määruse ettepanekut äh, rahaturufondide kohta ja tõesti oleks tore, kui seda veerand tundi me saaksime juba aruteluks ära kasutada, aga kahjuks peame nüüd ootama. mul oleks tõesti hea meel, kui inimesed mõistaksid ka seda, et see ligikaudne ajagraafik on lihtsalt ligikaudne ja et me alustaksime kohe, nii kui äh, aeg on käes ja et me saame need inimesed kätte, nüüd siis aga väike paus

okei okay. okay, um,, thank you. suur tänu. ja õnnestus kõik inimesed üles leida. nii et nüüd meil on pisut lisaaega, kui me asume kohe oma tööga, töö kallale ja läheme edasi päevakorrapunkti viis juurde, rahaturufondid ja kohe annan sõna ka meie äh, raportöörile, Said El-Kadri, palun Äh, suur tänu, äh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. ma teen teile väikese ülevaate oma raportist ja võib-olla ma peaksin ennast selgitama pisut selle raporti konteksti kõigile neile, kes teavad ma nii mõndasid asju varipangandusest. võib-olla te lugesite finantsstabiilsuse raportit äh, eelmise äh, mis on pärit neljateistkümnendast novembrist ja seal on kirjas, et kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on varipanganduse sektor kasvanud äh, jällegi viie triljoni äh, dollari äh, võrra, nii et kokku on see seitsekümmend viis triljonit eurot, sada seitseteist protsenti ülemaailmsest SKP-st on selle ulatus. ülemaailmsel tasandil FSB ja G kakskümmend, Euroopa äh, Komisjon, Euroopa Parlament äh, oma raportiga varipanganduse teemal, äh, Euroopa Keskpank, kõik, kõikidel tasanditel on kutsutud üles reguleerima neid reguleerimata pangandustehinguid ja pangandustegevust ja me tahaksime vältida investori jooksu. samas komisjon tegi oma ettepaneku rahaturufondide kohta ja see on üks osa sellest reguleerimisprotsessist, nagu te teate, rahaturufondid on üks osa varipangandusest, esimene arvamuste vahetus on juba meil toimunud ja komisjoni ettepanek on heaks aluseks meie edasisele tööle ja ma arvan, et me peame võtma arvesse seda, Äh, millistele järeldustele jõudsime oma raportis varipanganduse teemadel järg-, eelmisel aastal. meie eelmise aasta raport äh, sisaldas mitmeid soovitusi rahaturufondide kohta, olen neid soovitusi ka oma raportis arvesse võtnud. aga nüüd täpsemalt minu enda raporti juurde. rahaturufondid võivad ollagi kasulikud äh, selleks, et rahastada lühiajaliselt pankasid, ettevõtteid, valitsusi nii et äh, rahaturufondidest äh, kui vahenditest me lahti ei saa, tahaksime omalt poolt tagada ka seda, et äh, neid ümbritsev raamistik oleks läbipaistev. komisjon siin eristab neid püsiva puhasväärtusega aktsiaid, kus on ühe euro, ühe dollari püsiv väärtus ja seda eristatakse muutuva puhasväärtusega aktsiatest. ja komisjoni ettepanek oleks, et iseäranis, mis puudutab püsiva puhasväärtusega aktsiaid, kus on öö, äh, läbipaistvusega probleeme, peaks olema kapitali puhver ja nad on teinud ettepaneku, äh, see kapitalipuhver, puhver peaks olema kolm protsenti, selle puhvri moodustamiseks tuleks anda kolm aastat, mina isiklikult arvan, et et seda aega ei ole vaja, puhvrit on vaja kohe, kui on selge, et selline äh, puhver on vajalik selleks, et äh, investori jooksu vältida või sellega toime tulla, siis tuleb olla selleks valmis võimalikult kiiresti minu ettepanek oleks, et pikemas perspektiivis ja siin ma mõtlen äh, viieaastast perioodi, need nõndanimetatud püsiva puhasväärtusega aktsiad peaksid äh, üldse kaduma ja äh, tuleks ja peaks olema kohustuslik üleminek muutuva puhasväärtusega aktsiate juurde, selle ettepaneku autor ei ole mina ise. sellist ettepanekut on esitanud mitmesugused keskpanga töötajad ja, ja ka järelevalveametite esindajad Maarja Draagi ühel varasemal meie komisjoni koosolekul rääkis väga konkreetselt just nimelt sellest teemast ja ka Euroopa Keskpank oma äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raportis, mis käsitles äh, rahvusvahelist väärtpaberi järelevalveorganisatsiooni, mainis seda ka äh, finantsstabiilsuse nõukogu on maininud seda oma äh, raportis ja liikmesriikide tasandil samuti oh, võib öelda, et on mitmeid liikmesriike, kes sooviksid, et äh, püsiva puhasväärtusega aktsiatest vabanetaks. ning äh, olen seda arvesse võtnud siis ka oma raportis, tehes ettepaneku minna sellega ühele poole saada viie aasta jooksul. selle eeliseks oleks, et sektoril oleks võimalusi ettevalmistustöid teha ning potentsiaalsed investorid ning ähm, kliendid saaksid leida alternatiivseid ja turvalisi rahastamisvahendeid. siis äh, mis puudutab reitinguid, siis äh, rahaturufondide riskiprofiili tuleb äh, hinnata nagu kord ja kohus viimastel aastatel on olnud mitmeid muudatusi meie õigusaktides, mis puudutavad just nimelt reitinguagentuure. me peaksime kandma hoolt selle eest, et hinnangud oleksid sõltumatud. komisjoni ettepanekus on tehtud ettepanek, et rahaturufondid ei peaks saama taotleda reitingut Äh, mina isiklikult leian, et sellel ettepanekul ei ole suurt mõtet, sellepärast et väikeste investorite jaoks võib olla sellest kasu, kui äh, rahaturufondide kohta teostatakse ka äh, reitingut, seda tuleks arvesse võtma ka erinevate, seda tuleks arvesse võtta erineva infovajadusega seoses. rahaturufondid peaksid aga valmistama ette ise võimekust selleks, et, et nende tegevust hinnatakse sõltumatumalt ja komisjon on seda väga hästi arvesse võtnud, on väga hästi arvesse võetud seda, et tuleb oma iseenda oskusteavet ning võimekust välja arendada. see algatus on vägagi teretulnud, võib-olla komisjon on äh, Äh, liiga üksikasjalik, öeldes, et iga rahaturufond peaks kuut laadi võimekust välja arendama nii-öelda. ma arvan, et iga rahaturufond peaks ise omaenda mudeli välja töötama ja selle mudeli võib esitada järelevalve asutusele, see tagaks paindlikuma süsteemi ja ma arvan, et see võiks olla üks asjaolusid, mida me sinna analüüsime. lisaks sellele väga reguleeritud tingimustes, rangetes tingimustes investeerimine rahaturufondi on küll piiratud, kuid selle abil saab teatavaid probleeme lahendada. rahaturufondid kui sellised iseäranis, mis puudutab ettevõtteid, väikeseid ettevõtteid, siis nende kaudu saab kindlasti riski maandada, selle asemel, et investeerida ühte fondi, võiks, peaks olema võimalus investeerida erinevatesse fondidesse ja oma investeeringuid jagada. rahaturufondid lähtuvad eurofondi raamist, fondide raamistikust või ähm, alternatiivsete investeerimisfondide äh, raamistikust ja praegusel hetkel oleme reguleerinud ülevalt alla ja selleks, et tagada piisav läbipaistvus, äh, rahaturufondid ise ja nende valitsejad ise, iseäranis, kui need on pärit kolmandatest riikidest, ja need kolmandad riigid ei tohiks olla maksuparadiisid äh, lähtuvalt meie määratlustest, äh, mille me võtsime vastu eelmisel aastal. samuti tuleks ka rahaturu haldajatele ja valitsejate suhtes võtta vastu konkreetsed tasupiirangud. siin viitaksin härra Kiigoldi raportile. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et oluline on ka hea järelevalvesüsteem, vastasel korral ei suuda me oma eesmärke ellu viia, teatavaid kohandusi tuleb ka selle teema puhul ette võtta ja ma arvan, et kõige suuremad fondid võib-olla äh, valitsevad sageli üle kümne miljardi euro üle ja nende fondide puhul peaks võib-olla äh, järelevalve tasandiks olema Euroopa tasand. ja mind huvitab äh, loomulikult kolleegide arvamus minu äh, erinevate ettepanekute kohta. järgmisel nädalal on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, seejärel on meil üks kuu äh, läbirääkimiste pidamiseks omavahel, hääletus on plaanitud veebruarikuusse, seejärel on meil võimalus paari järgneva kuu jooksul ja kui vajalik, jõuda kokkuleppele nõukoguga. Kreeka eesistuja on viidanud, et nemad soovivad oma äh, eesistumise ajal selle küsimusega ühele poole jõuda ja kui asjad lähevad nii, siis meil õnnestub selle aastaga ühele poole jõuda e, äh, enne meie parlamendi ametiaja lõppu omalt poolt. Jean-Paul Gauzes. Jean-Paul Gauzes, palun. suur tänu. lugupeetud esimees, tahaksin au kogu südamest tänada äh, meie raportööri, äh, nii nagu meil siin kombeks, tema ettevalmistustööd olid head, ta on teinud meile ettepaneku erinevate valikuvariantide ja alternatiivide kohta. meie arvates kõige delikaatsem küsimus on need kaks äh, fondide tüüpi, püsiva puhasväärtusega fondid ja, ja muutuva puhasväärtusega fondid ja vahendid, raportööri seisukoht on radikaalsem kui komisjoni oma, nad on tee-, äh, raportöör on teinud ettepaneku progressiivselt muutuva püsiväärtusega aktsiate olemasolu kõrvaldada ning on teinud selliseid soovatusi. samuti äh, on ta arvesse võtnud erinevate äh, organisatsioonide arvamusi, kellele ta viitas siin seda ettepanekut teha, tehes mina ei tunne selle teema äh, üksikasjalikke raskusi, aga võib öelda, et äh, fondid jagunevad üldiselt viiskümmend, viiskümmend protsenti ja nende üldine väärtus on enam-vähem võrdne. ja ähm, sellise ettepanekuga ja tõesti püsiva puhasväärtusega aktsiate puhul on oma riskid ja raportööri ettepanek tundub mulle selles äh, kontekstis mõistlik ja selle kallal võiks edasi töötada ja mis ülejäänusse puutub, siis me peaksime vaatama, kuidas me saame kanda hoolt selle eest, et rahaturufondid aitavad samuti ka tulevikus reaalmajandust rahastada. selles kontekstis tuletaksin teile meelde, et oleks vastuoluline, paradoksaalne viia sisse eeskirjad püsiva puhasväärtusega aktsiate kohta loobudes muutuva puhasväärtusega aktsiate käsitlusest. ma arvan, et me peaksime äh, äh, vastu, me peaksime saavutama piisava tasakaalu, siis väärtpaberistamine, sellega peaks tegelema väga ettevaatlikult ja see, sellega seoses on oma probleem. Ameerika Ühendriikides ei ole reguleerimine olnud hästi korraldatud. ja äh, Euroopas me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me ei äh, halvaks seda ta, majanduse taas refinantseerimise instrumenti ja raportöörile võiksime öelda, et me oleme äh, krediidiagentuure äh, reguleerinud, oleme tahtnud neile anda juurde rohkem oskusteadet, äh, tagada järelevalve Euroopa tasandil, nüüd oleks vastuoluline keelustada neile rahaturu fondide, fondide hindamine Äh, võtmata arvesse see meie, meie tööd, varasemat tööd Euroopa Parlamendis selle nimel, et äh, krediidiagentuurides parandusi sisse viia. nii palju siis minu poolt, tahtsin äh, neid asjaolusid siin välja tuua. me tahaksime ka käsitleda likviidsuse temaatikat seoses rahaturufondidega, äh, nii nagu ka raportöör, siis ma arvan, et me peaksime saama selle kallal kõvasti tööd tegema, et enne selle ametiaja lõppu asjaga ühele poole saada. Äh, vabandused äh, Wolf Klintsi poolt, kes ei saanud siin olla, kuid Nils Torvalds räägib tema nimel, palun. suur tänu, proua esimees ma siin püüan siis äh, täita Wolf äh, Klintsi rolli kõigepealt, järgmise teema puhul olen ma Olle Schmidt. Äh, esmaspäeva hommik Brüsselis tähendabki sagedast rollivahetust. härra Wolf Klints tahab siin vabandada, et ta ei saa tänases arutelus paraku osaleda, ta usub, et uute eeskirjade peamiseks eesmärgiks peaks olema likviidsuse ja stabiilsuse parandamine. tuleb võtta meetmeid, et et äh, panga jaoks, investori jaoks see vältida ning äh, seda võiks teha järgnevate meetoditega. Äh, kõigepealt miinimumlikviidsete varade määrade kehtestamine rahaturufondidele. rahaturufondid peaksid ka võtma arvesse turutingimusi ja oma investorite baasi. ja komisjon on juba hea dokumendi koosatanud varipanganduse aruteludega seoses ja härra Klints Äh, rõhutab, et sellised miinimumnõuded, millele siin viidati, on vajalikud. teiseks, äh, kindlasti tuleks ka varade kvaliteeti äh, hinnata rahaturufondide puhul ning finantsturu surve puhul tuleks kehtestada likviidsuslaivud, kui tagasivõtmine on rahaturufondi puhul märkimisväärselt määral äh, suurenenud, siis peaks samuti ka tagasivõtmise mm, ajutise peatamise mehhanism olema ja niiviisi, nagu on rahvusvaheline väärtpaberi järelevalveorganisatsioon öelnud, me äh, tuleb arvesse võtta edasimüümist ning äh, märkimisväärset tagasivõtmist härra Klints ei leia aga, et äh, kõik püsiva väärtusega puhas, püsiva puhasväärtusega aktsiad peaksid muutuma muutuva puhasväärtusega aktsiateks. Äh, ta soovitab äh, tingimuste ja järelevalvesüsteemi kehtestamist väliskrediidiagentuuride krediidihinnangutest sõltumust tuleb vähendada ja igal rahaturufondil peaks olema oma sisemehhanism oma isekrediidi riski hindamiseks, välishinnangud võiksid olla ainult üheks äh, teguriks, mida fondihaldajad arvesse võtavad konkreetset instrumenti hinnates. rahaturufondid peaksid paika panema oma poliitilised meetmed ja menetlused, et investeeri, investoreid ja nende äh, sularaha vajadusi paremini arvesse võtta selleks, et äh, riske maandada siis püsiva puhasväärtusega aktsiate mitmekesistamine on riskide liigse koondamise vältimise seisukohast vä vajalik ja igasugune sponsor, igasugust sponsorlust tuleks põhjalikult hinnata. ESMA peaks töötama välja oma suunised selles teemavaldkonnas, härra Klints ootab pikisilmi võimalust raportööriga konstruktiivset koostööd jätkata, nii nagu ka jätk-, võimalust jätkata koostööd teiste variraportööridega ja, ja võib-olla oleks olnud toredam, kui ma oleksin oma ettekande teinud äh, saksa keeles, aga kahjuks äh, kirjutas äh, siiski härra Klints oma sõnavõtu inglise keeles paraku. <laughs> Thank, thank you very much. suur tänu ja roheliste nimel palun Philip Lamberts. mina isiklikult siin äh, mängin iseenda rolli sedakorda äh, ja kui ei ole tegemist just lõhestunud isiksuse sündroomiga, äh, siis ma arvan, et ma esindan seisukohti, mis on üsnagi sarnased minu varasemate seisukohtadega. ja kui on tegemist lõhestunud isiksusega, siis võib-olla saaksite mulle pärast täpsemalt öelda, millist minu lõhestunud kahest isikusest te eelistaksite. paistab, et meil on siin suur koalitsioon moodustamas, kuulasin ära, mida ütles Said, mida ütles Jean-Paul Gauzes ning ma liituksin teie koalitsiooniga, ma arvan, et ka meie oleme üldiselt nõus raportööri tehtud ettepanekutega, mis puudutavad püsiva puhasväärtusega aktsiate järk-järgulist äh, kasutamiselt äh, eemaldamist, samuti mis puudutab äh, maksuparadiise, siis siis mis puudutab eurofonde, jah, oleme nõus teiega, oleme nõus ka esmafa rolli küsimuses. tahaksin veel keskenduda ühes tahaksin rääkida ühest küsimusest, ähm, milles meiegi tahaksime raportöörile omalt poolt, raportile omalt poolt panu-, raportisse omalt poolt panustada. ja kui siis need püsiva puhasväärtusega aktsiad kaovad, siis äh, me peaksime vaatama, kuidas see peaks toimima, toimuma ja äh, peaksime lähtuma samasugusest äh, metoodikast nagu pankade puhul, äh, me peaksime äh, paika panema, milline on ajakava ja millised on tingimused, mida me tahaksime selle järkjärgulise lõpetamise perioodi jooksul rakendada püsiva puhasväärtusega aktsiatega, kui see ajavahemik on lühike siis need tingimused ei pea olema äh, nii täpsed, aga kui see periood venib pikemaks, siis peaksid olema kindlasti need äh, üksikasjalikult paika pandud, et igasuguseid riske vähendada. siis veel üks asi, millest tahtsin rääkida äh,, tasustamine rahaturufondides, raportis ei ole sellest väga palju täpselt räägitud, sellest on räägitud päästmise ja äh, taastamisega seoses oli olen nõus ka sellega, mida Jean-Paul ütles äh, rekrediidiagentuuride kohta. kuid jääb veel äh, läbipaistvuse küsimus õhku selliste kommertsrahaturufondide tegevuse küsimuses. siin peaks mängu tulema ESMA Äh, ja seal me võime vaadata ka täpsemalt, mida on tehtud Ameerika Ühendriikides selles valdkonnas. siis äh, likviidsuse äh, reegel aitab kaasa stabiilsusele, julgeolekule ning samas toomata ohvriks nende fondide tõhusust. Need on asjaolud, mida mina tahtsin siin välja tuua, ma arvan, et me jõuame selle teksti küsimuses kiiresti kokkuleppele ning äh, kui me saaksime selle sammukese ka ühele poole jõuda enne ametiaja lõppu, siis oleks see väga heaks sõnumiks tulevikule, palun. Äh, vabandust, nelikümmend viis minutit oleme oma ajagraafikust ees, ütleb proua esinaine. nii et äh, teid võib-olla ei ole nüüd veel teavitatud sellest, aga nüüd on teie kord rääkida suur aitäh, kui ma äh, akadeemikuna tegelesin, siis äh, oli minu äh, valdkond õigeaegne tootmine, aga nüüd tundub, et õigeaegne kõnelemine on minu ülesanne siin. ma ei ole kuulnud seda, mida ütlesid eelkõnelejad, aga, ja seetõttu vabandan, kui ma siin nüüd kordan asju, mis on juba öeldud, aga lihtsad asjad kõigepealt. esiteks, meile meeldib see, et mulle meeldib, et äh, raportöör on öelnud, et me saame finantsinstrumentidesse investeerida, nii et äh, meie väärtpaberite portfell oleks üldiselt laiem ning äh, me tahaksime krediidireitinguagentuuride keelustamise osas öelda, et me ei ole päris ühte meelt me oleme mm, aru saanud juba eelnevate diskussioonide arul, et püsiv, ajal, et püsiva puhasväärtusega aktsiad on haavatavamad, ka muutuva püha, puhasväärtusega aktsiad tegelikult on muutuva väärtusega ja seetõttu mm, riskialtimad, nii et seetõttu minu arust siin vahet pole. aga küsimus on äh, püsiva puhasväärtusega aktsiate puhver, äh, puhvri loomine järgmisteks aastateks, see vast-, äh, valmistab meile muret. siis piiratud amortisatsiooni väärtusega lühiajalised varad, minu arust see peaks olema hea mõte, piiratud amortisatsiooni ajaga pigem see süsteem luua, kui üldse see ära jätta ning äh, paljustamine ja äh, stressitestid Äh, tarbijate äh, reeglid ja läbipaistvusreeglid. meil on hea meel, et raportöör on äh, välistele krediitreitingute keelu ära keelanud siin, samas nõuab ta ka rahaturufondide kohta rohkem informatsiooni, nii et tarbijad saavad teha parimad valikud. aga mulle tundub, et raportöör läheb liiga kaugele oma ettepanekuks, selle, ta mitte ainult ei toeta püsiva mm, puhasväärtusega aktsiatele kolm protsenti puhvrit, vaid seda ka kolme aasta jooksul Äh, äh, Sinafid ei ole võimalik Vinafiteks konverteerida. Ähm, samuti valmistab meile muret äh, siin moraalse allakäigu oht, sest küsimus on, et kuhu see raha täpselt läheb ja kas näiteks püsiva puhasväärtusega aktsiatest hakkab see raha välja voolama ning koncentreerub äh, tänasesse pangandussektorisse ja kindlasti paljustamine on meie eesmärk, mitte riski äh, keskendumine ühte või teise kohta. ja ma arvan, et äh, see riskiga tegelemine praegusel moel moraalset riskiohtu veelgi suurendab. suur tänu, ütleb esineja, kas kuue poolt on keegi eeskõneleja olemas? siin saalis on väga raske näha, aga ei tundu olevat. Astrid, siis palun, proua Lulling, teil on sõna. Oui, euh, merci, madame la présidente. Je voudrais d'abord suur tänu, proua esimees, tahaksin kõigepealt raportööri ees vabandada, äh, sellepärast et ma jäin pisut äh, hiljaks ja paraku ei kuulnud äh, kõike, mida te ütlesite, kuulsin pisut rohkem küll kui eelkõneleja, aga mis puudutab rahaturufonde, mis on väga oluline investeeringuvahend äh, nii investorite jaoks, äh, kes on jaeinvestorid, kui ka siis äh, instituut, investorinstitutsioonide jaoks. tahaks sellega teema kohta tahaksin teha omapoolselt paar kommentaari. kõigepealt see keskkond, mis meid praegu ümbritseb, muudab selle teemavaldkonna vägagi delikaatseks ning reguleerimise protsessigi delikaatseks intressimäärad äh, on peaaegu nullilähedased äh, ning see muudabki olukorra väga delikaatseks. miks? sellepärast, et äh, kasumarginaalid on viidud, on nii viimase piirile viidud, et igasugused reguleerimistasandi algatused, seadusandlikud algatused on vägagi suure mõjuga rahaturufondid, äh, äh, rahafondid äh, kannatavad väga praegusel hetkel ja ühe kümnendiku protsendipunkti muudatus null koma kakskümmend viis protsenti, null koma viiskümmend protsenti on kõik väga olulised lausa eluliselt olulised nende fondide seisukohast ja Euroopa õigusloojad ei tohiks arvesse, ei tohiks ohtu seada Euroopa rahafondide äh, äh, jätkusuutlikkust, äh, ma arvan, et keegi meist ei taha seda. mina isiklikult tean väga hästi, et finantssektor, finantssektoril on mõnikord kalduvus Äh, kisa tõsta ennem kui üldse midagigi juhtuma hakkab. Äh, kuid äh, nende madalate intressimäärade konteksti tuleb arvesse võtta, sellepärast et see on üks osa meie reaalsusest, võtkem arvesse seda, et meie ettevõtjad peavad kannatama, kui me liigselt hakkame siin püksirihmasid pingule tõmbama. ja meie teine kommentaar äh, puudutab äh, neid äh, puha, püsiva puhasväärtusega aktsiaid. reeglistikku tuleb siin valdkonnas põhjalikult muutma, muuta, on komisjon seisukohal, kuid ta finantssektor äh, karjub appi äh, ja see kõik muudab olukorra väga keeruliseks. kuidas siis objektiivselt äh, olukorda hinnata, kuidas hinnata objektiivselt selle instrumendi riske? komisjoni ettepanek oleks kolmeprotsendiline tagatisfond finantsasutused ütlevad, et finantsidel peaks ole, peaks, peaksid rakendama sellisel juhul äh, äh, erakorralist maksu äh, ja selle viimase mehhanismi äh, rakendamine ei oleks kindlasti ka in- jaeinvestorite hulgas eriti populaarne ja ma mõistan, miks sellistes tingimustes leian ma, et võib-olla miks mitte reserveerida püsiva puhasväärtusega aktsiad äh, institutsioonilistele investoritele, kes suudavad äh, riske kanda, samal ajal kui äh, jaeinvestoreid kutsutakse üles investeerima muutuva puhasväärtusega aktsiatesse. mul oleks hea meel, kui komisjon, meie raportöör, meie variraportöörid võiksid äh, mulle selles küsimuses vastata, kas ei oleks võimalik meil probleemist probleemi osaliselt lahendada just nimelt sellisel moel. Need olid siis minupoolsed kommentaarid ja küsimused, suur tänu! suur tänu ja Kay Mitchell on ka sõna palunud, nii et olge hea. suur tänu, proua esinaine ma tahaksin tõstatada täpselt äh, samasugused mureküsimused, ma jällegi kõiki eelkõnelejad ei kuulnud, sellepärast et tulin otse lennujaamast äh, siia koosolekule. aga mulle valmistavad muret äh, need sätted, mis CINEF-is puudutavad nii komisjoni ettepanekus kui ka nüüd raportööri esialgses raporti eelnõus. Teil olete olete äh, siin öelnud, et nelisada miljonit eurot on äh, Sinafides praegu äh, rahaturufondides olemas. see on nii pangandus kui mittepangandussektorile väga oluline likviidsusaspekt. kui me paneme siia kapitalipuhvri määrust peale Euroopa Liidus, ja samasugust nõudlust USA-s nähes võiks Sinafi äh, Äh, rahaturufondid äh, minna kusagile mujale. ma arvan, et sajad äh, ka juba ütles, kui ma saali jõudsin, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu analüüs ütleb siin soovituses, ISA RB kakssada kaksteist üks et tsitaat äh, võiks näha Euroopa Sinafi fondidest äh, raha väljavoolu alternatiivsetesse toodetesse või teistesse riikidesse. ning äh, järelmid võivad tähendada seda, et väga tõsine mõju on lühiajalise rahastusvõimalustele Euroopa laenuvõtjatel konkreetsetes pankades. tsitaadi lõpp ja ma arvan, et see on väga tugevalt mõjutamas seda, eh, kuidas me peaksime antud küsimustele lähe-, lähenema. ja me peaksime Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu hoiatust tõsiselt võtma. proua esinaine, tõsi on, et kapitalipuhvritel ja, äh, ja keelustamisel oleks väga tõsised järelmid mitte ainult töökohtadele, vaid ka riikide sissetulekule, aga äh, Euroopa pangandussüsteem ka, võib kaotada likviidsuse ning see, äh, selle järelmid on taks juba täiesti ettearvamatud. nii et ma tahaksin öelda komisjonile, et väärtpaberi komisjoni ettepanek äh, pakub äh, likviidsustasusid, äh, pakub likviidsustasusid ja teisi võimalusi siin reguleerimiseks. Need oleksid ilmselt praktikasse paremini sobivad ning tagaksid ka tasakaalu kahe jurisdiktsiooni vahel, nii et ma saan aru nende kolleegide murest, kes need küsimused on siin tõstatanud. ma arvan, et me võime tõepoolest kaaluda pikalt seda küsimust enne edasiminekut. ehk äh, elevant portselanipoes võiks tekitada täiesti uskumatuid järelmeid ja ilmselt on selle küsimuse lahendamiseks hoopis teisi reguleerimisvõimalusi. suur tänu, kas on veel liikmeid, kes tahaksid äh, ehk sõna? mina ise olen ka ennast siia kõnelejate nimekirja pandud, ütleb äh, Sharon Bowles ja äh, ütleb, et tahaksin kutsuda üles inimesi vaatama Econi kodulehte ning vaatama neid kahte kõnesid, mis minu arust on väga olulised. üks on Uusitide konverentsil peetud kõne, mis just ka püsiva puhasväärtusega aktsiatega tegeleb ning teine AFMi konverentsil mis väärtpaberistamise küsimustega tegeleb, nagu ka Jean-Paul siin mainis. mina üldiselt olen püsiva puhasväärtusega aktsiate poolt äh, ja vähem väärtpaberistamise poolt ning äh, siin kindlasti on võimalus äh, häid võimalusi luua, aga me peame olema siin ettevaatlikud. rahaturufondides võiks öelda nii palju, et Äh, ma ei tea, kui palju äh, variante siin püsiva puhasväärtusega aktsiatel on. kui raha läheb pankadele, siis võib olla see halb, sellepärast et siis oleme me veelgi rohkem sõltuvad pangandussektoris, aga kui raha samas läheb äh, vähem reguleeritud toodete tarvis, siis võib kassihiiremäng olla veelgi püsivamalt edasi kestev või näiteks raha voolab üldiselt Euroopa Liidust välja eriti kui me vaatame neid investe-, investoreid rahaturufondidel, näiteks äh, suured pangad äh, ja ettevõtted, kes kasutavad äh, seda võimalust oma rahade hoidmiseks, nemad võivad lihtsalt oma rahaga jalga lasta ja minna teistesse riikidesse aga muidugi loomulikult on igasuguseid sotsiaalmajade projekte ja teisi heatahtlikke projekte, head, head tegevaid projekte, kes tahavad samuti püsiväärtusega aktsiaid äh, ja nad kindlasti muutuva puhasväärtusega aktsiate poole ei pöörduks. ning mulle tundub, et need me, äh, head ähm, äh, algatused me lihtsalt praegu jätame räästa alla, sellepärast et nemad ilmselt valivad siis suurema riskitasemega tooted. ma arvan, et viie aasta tähtaega me ei pea siin rääkima pikalt läbi, sellepärast et kui me räägime kapitalipuhvri kolm protsenti, siis ilmselt need fond, need ähm, aktsiad ei püsi ka kolme aastat mitte. ja just need haavatavamad investorid äh, lõpetavad väga raskes olukorras. nii et mina olen nende poolt, kes ütlevad, et äh, vaatame erinevaid äh, lunastustasusid, läbipaistvuse suurend-, suurendamist ning ka likviidsusreeglite tõhustamist aga keskpankurid ja äh, õigusloojad ütlevad, et äh, saame aga nendest võimalustest lahti, aga kas nad vaatavad äh, Sinef plussi, kus oleksid kõik need lisa määrused või nõudlus, nõudmised juures, ma arvan, et me peaksime vaatama lihtsalt seda lisapaketti ja see ilmselt kellelegi midagi halba ei teeks. ja nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, siis minu arust on hämmastav see, et Euroopas võime me äh, lihtsalt ümber pöörata ja öelda, et me armastame väärtpaberistamist ja siis samas ütleme, et keelame aga siinafid ära. riskid on mõlema puhul olemas ja mõlemaid äh, riske tuleb ka kontrollida ja seetõttu ma paluksin raportööril mõelda ikkagi väga hoolega üle, millised äh, piirangud ja keelustamise ideed võivad siin olla, ma arvan, et tal ei ole päris äh, õige äh, lähenemine praegu. olen oma fraktsiooni inimestega ühte meelt, me ei ole küll omavahel konsulteerinud, aga see ei ole ka üllatav, et me oleme sama meelt. ma arvan, et tegemist ei pea olema parteipoliitilise küsimusega, vaid me peame tegema ära midagi Euroopa investori jaoks, midagi head, just nende lõksu sattunud väikeste investorite jaoks, kellel kusagile mujale minna pole ning me ei tohiks äh, vett peale tõmmata millelegi, mis võiks olla hea ettevõtlusvõimalus, ärivõimalus Euroopale. et kindlasti ei tohiks me äh, seda äh, oksa saagida, millel me istume, öeldes, et äh, me, me teeme midagi kõigepealt turvaliseks ja siis korda. kui kellelgi teisel ei ole sõna võtta huvi, siis ehk saab komisjoni esindaja sõna ja siis lähme jälle raportööri juurde tagasi. Um, nous voulions rappeler que le, effectivement l'agent tegemist on väga tähtsa teemaga, nagu ma tuleta-, tuletaksin teile meelde ja me peame äh, kiiresti tegutsema, sellepärast et äh, Euroopa tahab täita oma kohustusi G kahekümne ees äh, varipangandusega seoses. raportöör rõhutas seda samuti. me oleme pikaajaliselt pidanud läbirääkimisi kom-, komisjoni ja parlamendi vahel, see on väga hea ja likviidsuse olulisus äh, on, äh, on siin väga oluline element, me just kannatanud kriisi tulemuse äh, all ja need likviidsuse määrad kehtestatud on tõesti selle ettepaneku üheks alustalaks. mis puudutab krediidiagentuure, siis on tõsi, et praegu on juba parandatud krediidiagentuuride äh, olukorda ning krediidihinnangute kvaliteet ja meie mõjuhinnangud aga võtavad arvesse, et äh, rahaturufondide olukord on eriline, iseäranis, mis puudutab neid püsiva puhasväärtusega aktsiaid, äh, millele antakse kolme, kolme A reitingut. Need fondid saavad peaaegu garanteeritud äh, hinnangud ja see ei ole väga hea investorite seisukohast, tekib aeg-ajalt äh, paanikat investorite hulgas, investori jooksu, nii et me peaksime vaatama, millised on parimad võimalused. Äh, see ja me leidsime, et selliste reitingute süsteem ei ole tänaseni hästi toimunud. mis puudutab tagasivõtmise peatamist või lunastuse peatamist, siis jah, me võtsime seda võimalust arvesse, kuid võts-, kuid Euroopa õiguses on juba lubatud eurofondidel peatada tagasivõtmine või kehtestada trahve, vähendades lunastustasusid seda, neid äh, kasutati muutuva puhasväärtusega aktsiate puhul kriisi ajal. ja praegusel hetkel äh, ma arvan, et me ei peaks tegema ettepanekuid Euroopa tasandil, kuivõrd sellised meetmed on juba olemas. ettepanek, mis puudutab äh, jaeinvestoreid ja institutsionaalseid investoreid ja Äh, suurem osa investoritest investeerivad siiski püsiva puhasväärtusega aktsiatesse ning äh, äh, kui me eraldaksime need ainult jaeinvestoritele, siis see oleks vägagi piirav ning ei oleks sugugi mitte tervitatav Euroopa investorite poolt, aitäh. ma võiksin ette kujutada, et palju, oskan paljudel, paljusid vastuseid anda sellele küsimusele, aga nüüd annan sõna raportöörile tagasi. suur tänu suur tänu kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. ma olen vaadanud muudatusettepanekuid ja ma arvan, et me saame edasi töötada nende muudatusettepanekute alusel selle akti kallal. ma sooviksin siiski nii ruttu kui võimalik alustada ja ka kokkuleppele jõuda nii ruttu kui võimalik. ma arvan, et põhiküsimuseks saab olema Äh, püsiva puhasväärtusega fondid ja kas nad jäävad alles või ei ja kui, siis missugustel tingimustel. olen juba oma arvamuse avaldanud selle teema osas, mina pooldan äh, püsiva pühusväärtusega fondide kaotamist pikas perspektiivis ja et investorid hakkaksid kasutama siis muutuva väärtusega fonde ja muid alternatiive Ehm, muidugi ainult see sobib mõnedele investoritele, samas teised investorid võib-olla tahavad kasutada riigi võlakirju ja teisi alternatiive, aga et kas nüüd kogu kapital, selline kapital lahkub Euroopast, jah, pisut muret see valmistab, see ettepanek on koostatud nõnda, et see hõlmab nii Euroopas toimi, toimivaid fondihaldureid kui ka nende kliente Ameerika Ühendriikides tehakse samasugust tööd, mida meie siin teeme ja see töö on neil ka veel pooleli. aga on ka selliseid inimesi, kes tahaksid, et püsiva puhasväärtusega fondid kaotataks ka Ameerika Ühendriikides, aga seal tehakse veel vahet selliste puhasväärtusega fondide, puha, püsiva puha, puhasväärtusega fondidega, mis investeerivad ainult riigi võlakirjadesse ja neid lubatakse jätkata ja teiste püsiva puhasväärtusega fondide vahel, kes peavad siis saama likvideeritud. meil niimoodi päris asjad ei ole, aga samas me jälgime ka seda siin Euroopas, mis toimub mujal maailmas ning kordan uuesti et paljud organisatsioonid rahvusvahelises plaanis, IOSCO, Euroopa Keskpank ja teised organisatsioonid on oma arvamusi avaldanud selles osas ning ma arvan, et me peame neid arvamusi ka arvestama oma õigusaktis. teiste märkuste kohta ütlen järgmist. härra Koses me tõepoolest peame likviidsusreeglid üle vaatama, olen täiesti nõus sellega, et tuleb saavutada mõistlik tasakaal turvalisuse ja väärtuse vahel, mida reaalmajandus sellest saab, see on väga oluline, mida, mida me peame arutama. ja kui me muudatusi hakkame arutama, siis teeme ka seda, suur tänu. suur tänu. vahetasime siis esimest korda arvamusi selle raporti projekti üle täna siis teisel detsembril. muudatusettepaneku tähtaeg on kell viis, kümnendal detsembril. arutame muudatusettepanekuid kahekümnendal jaanuaril ning tahaksime komisjonis hääletada kaheteistkümnendal veebruaril, mis tähendab seda, et täiskogule võiksime selle saada potentsiaalselt aprillikuuks. mis puudutab seda, et komisjon tahab, et me selle tööga saaksime valmis ma arvan, et see ei ole tõenäoline kolmapoolseid läbirääkimisi pidada ja kõigega valmis saada, kui just nõukogu täpselt samal arvamusel ei ole ja kui komisjon teab, teadis, et nad ettepanekuid enne septembrikuud ei tee, siis ei võinud ka arvata, et see peaks olema võimalik muidugi me proovime kiiresti teha aga ausalt öeldes ma olen täiesti tüdinud sellest et komisjon ütleb et me peame kõik aja ära kasutama selleks ja siis peame hakkama lõpuks kiirustama ja mitte läbipaistvalt tegutsema avalikkuse ees. loomulikult me töötame kiiresti teeme tugevasti tööd aga tõepoolest meie töögraafik on üsna tihe ja tihedam kui komisjoni oma niikuinii. nüüd aga läheme järgmise päevakorrapunkti juurde mis on number kuus Äh, Hans-Peter Martinit ei ole kohal, peame ootama tema saabumist. katsume raportööri üles leida ja variraportöörid samuti järgmise päevakorrapunkti jaoks. Thank you. Jean-Paul, oui, je voulais juste poser une question. Jean-Paul. Je voulais... mul on üks küsimus. kas hääletus on kell äh, viis? sellepärast, et paljud peavad osalema mitmetel komisjonidel, kas äh, hääletamine on kell, äh, kell viis plaanis või, või mitte? jah, jääme ajagraafiku juurde, eriti mis puudutab hääletamist, sellepärast et siis kõik tulevad kohale fraktsioonidest aga kui meil lõpuks jääb palju aega üle enne hääletamist, siis ma tõstaksin ettepoole selle raporti, mis puudutab finantsteenuseid käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide ühtsuse parandamist, sest see puudutab ka juhatust ja koordinaatoreid. kasutame siis tolle aja ära, kui seda peaks jääma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 Jean Paul, do we know, is, is Alfred? Jean Paul Koses, kas me teame, Alfredot ei ole võimalik praegu kätte saada, kas ta on, tuleb kohale või räägite teie tema nimel, ei tea või kuidas? tea, ütleb Jean Paul Koses. Je me prononcerai, je dirai que je félicite le rapporteur pour son excellent travail. aga ma võin omalt poolt öelda, et me äh, õnnitleme raportööri suurepärase tehtud töö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 ei, teda ei ole veel kohal, aga ta kohe-kohe-kohe tuleb. mina äh, asendan siis isiklikult härra Bertot, kui härra Berto juhuslikult ei peaks kohale ilmuma. Okay, um, well, we paistab, et kõikide poolte poolt öö, äh, osutatakse meile survet, inimesed peavad liikuma siin komisjonide vahel, sellepärast pakun välja, et läheme kuuenda päevakorrapunktiga edasi ja kui peame öö, äh, variraportööre kuulama väljaspool järjekorda, siis teeme nii ja Jean-Paul nagu <clears throat> alati, siis tuleb siin appi tegemist on siis ühenduse statistikaga, mis on seotud äh, kauplemisega liikmesriikide vahel ja see puudutab siis delegeeritud ja rakendusvolituste andmist komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks. annan sõna äh, Hans-Peter Martinile, palun, raportöör. suur tänu, et andsite minule sõna, ma võin teha üsna lühidalt, äh, nagu tavaliselt kui mm, teie usaldate mul, minule mõne töö. räägin saksa keeles, sest äh, läheb äh, kiiremini, tegemist on väga tehnilise teemaga. nii et äh, tänan kõiki, kes on koostööd teinud minuga, eriti meie koordinaatorid ning loomulikult variraportöörid. see kõik ei ole üldse lihtne mitte jõuda sellistele järeldustele või sellisesse kohta, kuhu me tahtsime jõuda, sellepärast et äh, põhimõttelised erisused on äh, ühe suure fraktsiooni äh, Rahvapartei ja sotsialistide ning ka liberaalide vahel lähenemisele, kuidas statistilistesse väärtustesse üldse suhtutakse. me oleme nüüd kokkuvõttes jõudnud sinnani, et hääletusnimekiri ju näitab ka, et erinevad kompromissid on toetatud erinevate fraktsioonide poolt erinevalt. see ei tulnud kindlasti suure üllatusena, aga osaliselt ikkagi üllatas mind see, et kui me räägime ligipääsust andmetele ning äh, ka maksuametitega suhtlemisena, siis äh, me ütleme siin, et äh, läbirääkimistele minnes kakskümmend kuus liikmesriiki peab olema seda toetavad. ma tean seda, et kakskümmend kuus liikmes-, äh, liiget ei ole siin küll kohal, aga loomulikult äh, kell seitseteist alles on hääletamine, nii et ehk on siis võimalik, et variraportöörid, kes sõna soovivad, saavad sõna võtta ja tänan teid veel kord konstruktiivse koostöö eest okay, well, that was very... kena, see oli tõesti väga kiire. Jean-Paul, kas soovid siin sõna võtta või oodata veel? Eh, juhuks, kui keegi veel tuleb. kui meie kolleeg ei ole kohale tulnud, siis ma ütlen omalt poolt, et ega mul midagi erilist öelda ei olegi, tahaksin ainult tänada raportööri selle töö eest, nagu meil siin selles kogus kombeks on. ja ütlen, et äh, loomulikult äh, läbirääkimised muudatusettepanekute äh, üle ja ähm, äh, kompromissmuudatusettepanekute üle olid väga konstruktiivsed ja me toetame neid oma fraktsiooni poolt. tundub, et veelgi lühemalt teeta, tehakse, aga nüüd on meil Olle Schmidti esindaja Nilsi kujul. suur tänu, püüan anda ka oma parima suur tänu komplimendi eest, ei maksa siis äh, temale seda rääkida, võib-olla ta pisut solvub sellest. kõigepealt tahaks Olle tänada Hans-Peter Martenit ja ka teisi variraportööre suurepärase töö eest ja koostöövalmiduse eest. ta on rahul kompromissidega ning tänulik selle eest, et paljud tema muudatusettepanekud ka arvesse läksid. ta on rahul, et selle raportiga äh, püütakse saavutada seda, et statistilise andmete kogumisega ei panda firmadele liigset koormat, halduskoormat, sest see võib majanduskasvu ja majanduse kasvu tööle pöörumist, pöördumist kahjustada, eriti VKE-de jaoks. ta on rahul ka sellega, et lepiti kokku peaaegu enamuses küsimustes, välja arvatud siis konfidentsiaalse info vahetamise osas konfidentsiaalsus on Euroopa statistika fundamentaalne põhimõte, see on ka määruses kaks kaks kolm kirja, kirjas, mis puudutab äh, statistiliste andmete konfidentsiaalsust. kui firmad ja äh, eraisikud ei saa usaldada seda info konfidentsiaalsust, mida nad esitavad statistikaametitele, seda, et seda kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel ja hoitakse saladuses, siis temad ei soovi üldse infot, ei pruugi üldse soovida infot jagada. Euroopa andmekaitse järelevalvaja peaks oma arvamuse samuti esitama, seda soovis ALDE ning sellepärast kompromiss B juures ALDE soovib osade kaupa hääletamist ja teise osa vastu hääletamist lisaks konfidentsiaalse info vahetamine statistilistel eesmärkidel võib olla küll vajalik, kuid see peaks olema vabatahtlik, eh, piiratud viie aastaga pärast määruse avaldamist seda, seda siis selleks, et võtta arvesse pilootprojekti tulemusi. kui see on eh, lõpule jõudnud, siis saame otsustada, kas pikendada Äh, seda sätet ja mul on hea meel, et meil õnnestus ka selles asjas kokkuleppele jõuda. lõpuks ta palub, et hääletataks tema muudatuse üheksateist poolt. see puudutab importööri ja eksportööri poolt korjatud infot, aga ei peaks kumbki, mõlemad seda tegema, vaid ainult üks pool, see oleks ka halduskoormuse vähendamise viise ja lõpetuseks siis Olle emakeeles taksomükke. suur tänu. annan Rahvaparteile sõna. jah, palun. Parlo a nome anche dell'onorevole Palmone che per conto della ma räägin härra Polone nimel, kes seda eh, Rahvapartei poolt jälgi seda teemat ja kõigepealt tahaksin tänada härra Martinit ja kõiki teisi variraportööre tehtud töö eest. see raport on väga tehnilist laadi, aga väga suuri poliitilisi probleeme ta pole tekitanud. komisjon on vastava määruse uuesti läbi vaadanud, see puudutab siis ühenduse statistikat kaup, kaubavahetusega seoses ja siin on tekkinud juurde lihtsalt Lissaboni lepinguga seoses Äh, uued aspektid äh, delegeeritud ja rakendusvolituste osas ja Euroopa statistikasüsteem äh, saab läbi, läbi selle uuesti üle vaadatud, tekib selline püramiidstruktuur. <clears throat> komisjoni ettepanek on hea, me oleme püüdnud seda veelgi paremaks muuta oma muudatusettepanekutega ning rõhutada seda, et delegeeritud õigusaktidega ei tohiks kaasneda täiendavat kulu ja andmevahetus peaks olema liikmesriikide jaoks minimaalse kuluga. me püüdsime samuti muuta paremaks teksti, mis puudutab Euroopa statistilise süsteemi struktuuri, siis me püüdsime statistilise väärtuse mõistet paremini defineerida ja kehtestada harmoneeritud reegleid eri andmevahetuse jaoks. kõike seda tehakse selleks, et muuta paremaks Euroopa statistika kvaliteeti kaubandus, kaupade, kaubavahetuse osas. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes oma muudatusettepanekutega samuti teksti paremaks muutsid. nüüd probleem on konfidentsiaalsete andmetega ja see on uus asi, mis nüüd selle määruse läbivaatamisega sisse toodi, me oleme selle poolt küll, aga me peame olema väga-väga ettevaatlikud, kui asi puudutab andmevahetust. see andmevahetus peab olema ikka ainult statistilistel eesmärkidel ja alles pärast seda, kui on selge, et niisugune vajadus on tõesti olemas ja kui asi puudutab maksustamist äh, või, või teadusuuringuid, siis need on põhjendus, täiesti head põhjendused, mis komisjon välja pakkus. aga ma ei arva, et sellise otsuse vastuvõtmiseks oleks see määrus õige koht me peame hoolitsema selle eest, et andmevahetus oleks tõepoolest konfidentsiaalne, et mingeid lekkeid ei tekiks teistesse ähm, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või teadusorganisatsioonidesse. aga jättes selle probleemi kõrvale, võin ma öelda, et ma ülejäänud kompromissidega olen nõus ning tervitan ka härra Schmidti ettepanekut muuta infovahetus äh, vabatahtlikuks ja piiratuks ajaliselt. suur tänu äh.. suur tänu. Äh, ECR-i poolt sõnavõtja suur tänu. teen väga lühidalt, tahaksin tänada raportööri, et ta võttis arvesse enamuse meie poolt pakutud ettepanekutest, eriti just selle, mille Liam ja mina öö, esitasin selleks, et oleks võimalik akadeemilistel teadusuuringute jaoks kasutada statistilisi andmeid. samuti tahaksin Äh, tänada selle eest, et võeti arvesse neid muudatusettepanekuid, mis olid küll üsna mm, tehnilist laadi seotud delegeeritud aktidega. mulle tekitab muret viimane muudatusettepanek number nelikümmend viis. me nimelt pakkusime äh, välja muudatuse, mis oli seotud üldise komitoloogiaga, aga ma arvan, et kom-, äh, raportööril oli põhjusi mitte seda arvesse võtta, aga üles, ülejäänud osas suur tänu koostöövalmiduse eest okay,. Think... ma arvan, et meil on ka komisjoni esindaja, kes tahaks sõna võtta, kui teisi sõnavõttu soovijaid ei ole, palun, kas te võiksite ka teha lühidalt? suur tänu. komisjon tervitab laias plaanis seda projekti ja teie üldist toetust sellele ettepanekule. me oleme veendunud, et järgnevad arutelud Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel võimaldavad meil saavutada esimese lugemise alane kokkulepe, aga komisjon tahaks osutada järgmisele eh, problemaatilisele teemale, nimelt muudatus kolmkümmend kaks ja sellega seotud muudatus kolmkümmend kolm, mis näeb ette äh, konfidentsiaalse äh, Äh, statistilise andmete vahetamise äh, maksustamise eesmärgil ja see on täielikus vastuolus määrusega kaks kaks kolm samuti ka kõigi äh, heade statistikatavadega lisaks on see ka vastuolus muudatusega number kaheksa mille raportöör esitas mis puudutab mõningaid muid muudatusettepanekuid, siis ma loodan, et neid on võimalik veel kolmepoolsete läbirääkimiste käigus arutada ja et on võimalik jõuda kokkuleppele nende osas. eriti see puudutab kulud, statistika kulutõhusust ja see peaks olema kooskõlas siis määrusega kaks kaks kolm ja ka heade tavadega, heade tavade juhistega. teiseks statistiline konfidentsiaalsus, nimelt muudatus number kümme. me tahaksime, et ei tuleks siin sisse ebakõla ülejäänud statistika seotud õigusaktidega ja et siin on, äh, see on ka hea näide heast tavast kolmandaks, eh, menetluslikud küsimused, mis on seotud tel-, võim-, volituste delegeerimisega, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis muudatusettepanekut, nendega seoses tahab komisjon rõhutada seda, et paistab, et ei ole mingit põhjendust mitte jälgida ühist arusaama ja institutsioonide vahelist kokkulepet. komisjon on endiselt veendunud, et teie komisjon põhjalikult kõiki meie muudatusettepanekuid, äh, kõiki oma muudatusettepanekuid kaalub, suur tänu! suur tänu, kas raportöör soovib veel sõna võtta? okei okay.. Well, suur tänu, kallid kolleegid, veel kord ega see ei olnud muidugi meile üllatus, mida komisjon ütles ja läbirääkimised just neid asju puudutavadki ja me loodame, et see raport siiski võetakse vastu ja et me saaksime hakata arutama neid küsimusi, mida te just tõstatasite, suur tänu yes.! suur tänu! nüüd me oleme muudatusettepanekuid kuulanud, äh, äh, hääletamine toimub kell viis ja siis aprilli täiskogule tahaksime jõuda. hääletamise aega ma ettepoole tuua ei saa, sellepärast et komisjoni liikmed liiguvad siiapoole, nii et see viisteist minutit, mis meil on praegu kokku hoitud, selle ma pakun välja, äh, pühendaksime minu raportile, kuidas muuta äh, sidusamaks finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide, õigusakte. me arutasime seda juba juhatuses ning kui meil aega ei jää, et seda lõpule viia, seda arutelu, siis jätkame sellega uuesti pärast hääletust, aga ma arvan, et see on parim viis, kuidas praegu aega kasutada. nõnda siis, äh, räägin teile nüüd pisut taustast. meil oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esimesel poolel äh, konsultatsiooniring selleks, et finantsteenuste äh, alaseid õigusakte äh, paremini ette valmistada, olime oma murepunktidest lähtuvalt küsimused ette valmistanud ning äh, samuti esitasime küsimusi, mida erinevad osapooled olid meile esitanud ning me saime kaheksakümne kuuelt indiviidilt ja ettevõttelt vastused ning need on kõik komisjoni veebilehel ka välja toodud. ning konsultatsioonide kohaldusala ei kaasanud ESA enda ülevaate raportit me oleme mitteformaalsed raportid äh, selles osas ette valmistanud, mis tähendab seda, et täiskogule sellega ei minda, aga äh, sinna on kirja pandud mõned kokkuvõtted, äh, mille üle me hakkame hääletama ja ja saaksime siis järgmise mandaadi ajaks juba mõned tööpunktid kirja panna. oleme sekretäriaadi assistentidega teinud äh, eelnõu või võiks öelda tegelikult, et sekretäriaat tegi selle eelnõu valmis, mina aitasin neid ja toetasin kaasa nende vastuste põhjal ning äh, selle eesmärk oli teha kokkuvõte erinevate osalejate mureküsimustest ning äh, panna ette, kuidas nendega tegeleda. esimene peamine probleem oli seotud ebakõlas ka õigusaktides ning aruanne kutsub komisjoni üles mõtlemaks paremini oma mõjuhinnangutes, kuidas uued ettepanekud ja juba olemasolevad õigusaktid kokku sobiksid. eriti valmistasid osalisetele muret eh, juht, konna puur-, puudutavad eh, MIFID, PRIPS ja teised õigusaktid, mis omavahel eh, kattuvad ning öeldi, et ehk oleks mõistlik, kui õigusloome paketid oleksid kokku koos rohkem ja nendega tegeletakse koos. teiseks paluti täpseid tähtaegu selleks, et välja töötada uut õigusandlus, mis, kuigi on suur väljakutse, tooks osalistele väga palju äh, meelekindlust. nii et ja esialgu äh, me ütleme, et komisjon peaks andma kaksteist kuud aega selleks, et regulaarseid äh, tehnilisi standardeid ellu kutsuda ning mitmed osalised on palunud ka juba mm, prioriteetset tähtajastamist väga oluliste õigusaktide puhul. jah, loomulikult äh, komisjoni äh, prioriteetide äh, seadmisele üleskutsumine on miski, mida me oleme juba parlamendi poolt mitmes resolutsioonis ka teinud ja vahel on see olnud edukam, vahel mitte nii väga. kolmandaks, osalised kutsusid üles institutsioone äh, sidusust silmas pidama, mitte ainult Euroopa Liidu õiguse akiiga, vaid ka Euroopa Liidu sisereeglite ning teiste oluliste osaliste vahel finantsturgudel. seetõttu paneme ette, et järgmine parlamendi koosseis võiks komisjoni tegevusi analüüsida äh, seotud siis kolmandate riikidega neljas mure on see, et rohkem on vaja koordineerida komisjoni tee, tegevusi äh, Mart TG-s ja teistes. Äh, see tähendab seda, et koordineerimine teiste peadirektoraatidega peaks olema parem. mina olen ise selle küsimuse tõstatanud, teised samuti. ja seda äh, volinike määramisel ja kuulamisel. mis puudutab meie oma majanduskomisjoni siin parlamendis, siis kutsuti üles jah, rohkem suuremale läbipaistvusele kompromiss muudatusettepanekute puhul ning mõningad osalised ütlesid ka, et rohkem on vaja ligipääsu raportööridele. me saame aru, et väga suur too, töökoorm, koorem ja ajanappus on selliseid raskusi ikka ja jälle tekitanud ning me leiame, et nende teemadega peaks tegelema tulevikus lõpuks selleks, et parlamendil oleks parem ülevaade, kuidas liikmesriigid õigusakte rakendavad, soovitame me, et äh, regulaarsed äh, raportid äh, turu peadirektoraadist õigusaktide ülevõtmiseks peaks olema loodud ja uuendused samuti käesoleva mandaadi jooksul. meil on olnud selliseid uuendusi, ülevaateid võimalik äh, näha juba äh, tehniliste standardite puhul kas käesoleva mandaadi jooksul, aga me peame tagama selle, et me saaksime parema rakenduse liikmesriikides. samuti tehti ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas võiks olla üks instrument või kood, mis õigusandlust puudutab, ma arvan, et see ettepanek on tulnud äh, Äh, vastavalt nendele äh, kommentaaridele, mis ütlesid, et meil peaks olema Toot Franki tüüpi õigusakt. mõningad äh, osalised ei tunnustanud seda võimalust, eriti teised jällegi ütlesid, et see on väga hea, aga paljud kahtlesid, kas see üldse on teostatav ja kui palju see maksma läheb. arusaadav, et tegemist on väga ambitsioonika ülesandega ja ma äh, Äh, mulle valmistub siin ka isiklikult üks ja teine asi muret, me ei taha tormata järjekordselt mingisugusesse ebaselgusesse, mis puudutab õigusandlust just äh, äsja vastu võetud õigusaktide puhul, aga komisjon peaks tegema teatud mudelite puhul hinnangu selles osas, kuidas äh, teatud koordineerimistegevus võiks olla struktureeritud, et debatt võiks olla paremini informeeritud ja me saaksime kiiremini edasi minna ja kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et ootan teie ettepanekuid ja kommentaare ja kuidas seda raportit edasi arendada. miski, mis minu arust äh, järgmise mandaadi jooksul paneb meie komisjonile väga head piirid, kuidas paremini ja tõhusamalt mandaadi jooksul tööd teha. Äh, peame silmas pidama ka seda, et äh, meie mandaat on olnud väga eriline just, kui arvestada, milline tohutu töömaht on meie ees olnud, aga paljutki on õppida ka selles osas, kuidas paremini koordineerimistegevust läbi viia. Äh, ma olen täiesti kindel, et on palju ülevaatamisklausleid äh, kõikides õigusaktides ning need ettepanekud tuleb teha, kuidas koordineerimistegevust äh, paremini teostada ja kõik ettepanekud on siin teretulnud. annaksin nüüd aga sõna ükskõik kellele, kes tahavad siin märkusi teha ainult üks variraportöör on siin ametlikult ka kirja pandud, Sven Kiigolt. ma ei tea, kas Jean-Paul tahaks äh, siin äh, Rahvapartei nimel kommenteerida. ei taha, äh, mitte keegi märku pole andnud, nii et Sven saab sõna. Thanks Sharon for, for drafting this week. suur tänu, Sharon, et sa selle raporti oled koostanud. suurepärane et me selle kalla, selle teema kallal oleme tööle asunud, vaatame, mis me selle tulemustega teeme, kas neid elemente saab kasutada edasises töös. ma arvan, et see oleks küll väga kasulik. oleks huvitav kuulata ära, mida on komisjonil selle kohta öelda. ja mis puudutab praegu seda sõnastust, siis ma arvan, et väga hea on see, et me oleme viidanud oma korraldatud konsulteerimisele ma ei tea, kas me peaksime huvirühmade äh, seisukohad panema resolutsiooni ettepaneku lisasse. see seaks äh, ja kui me vaatame siis äh, kes on vastanud täpselt, see näitab väga hästi, millised ressursid on siia hõlmatud ja seetõttu ma väga, suhtuksin väga suure ettevaatlikkusega selle lisa too, sissetoomisse aga muidu sinu ettepanekud on kasulikud, ma äh, aja kokkuhoiu mõttes ei hakkaks neid üksikasjalikult siin lahkama. kuid leian siiski, et võib-olla võiksime ka mõningad äh, lisateemad sisse tuua. Teie kommentaarid on peamiselt suunatud protsessile meil on vaja äh, täiendavat läbipaistvust teise taseme meetmete puhul kuid ka teatavate kolmandate äh, osapoolte puhul nõu, tuleks nõuda suuremat läbipaistvust, nagu näiteks lobitöö tegijad. ja me võiksime üksikasjalikumalt äh, rääkida äh, ka sellest, kas meil on vaja üksikasjalikult reguleerida praktiliselt kõike me tuleks äh, läheneda sellele küsimusele turupõhiselt, äh, juhul kui meil õnnestub äh, kehtestada tugev vastutusel põhinev süsteem ja selged tugevad rakenduseeskirjad. mul oleks hea meel, kui kõige selle tulemuseks oleks avatud kuulamine, kus osaleks volinik aga kus ka meie saaksime omavahel arvamusi vahetada. praegu on üksikasjad nii olulised ja nii keerulised, et meie püüdluste mõningate sammude puhul võib tekkida mitmeid küsimusi. paljudel meie reguleeritavatel üksustel ei ole suurt kapitalibaasi ja seetõttu meil on erinevates valdkondades väga üksik, selle asemel, et kasutada väga üksikasjalikult reguleerimist teatavates valdkondades, võib-olla võiks meil olla selline süstemaatilisem vastutusel põhinev lähenemine. ja ma arvan, et selle teema puhul oleks üldisem aluspõhimõtteid puudutav arutelu väga teretulnud ehk siis näis, kuidas me neid tulemusi saame pärast ära kasutada ja kuidas järgmine parlament järgmisel ametiajal seda arvesse võtab. kas keegi soovib veel sõna, et küsib proua esimees? suur tänu sõnavõtu eest, Sven, ja võib-olla võiksime siis tõesti arvamusi vahetada selle lisa üle ma arvan, et äh, lisas me oleme paika äh, pannud, näidanud läbipaistvuse põhimõttest lähtudes selle, kust meie informatsioon pärineb, aga äh, kuna info on ka, ka veebileheküljel kättesaadav, siis võib-olla sellest piisab. esialgne tagamõte selle lisa puhul oli see, et vabandust, kutsub esimees saali korrale kui te tahate kõva häälega üle ruumi rääkida, siis äh, see ei ole viisakas, nii et kui tahate omavahel mõtteid vahetada, palun minge saalist välja. hääletus on tulemas, nii et armustevahetused võivad olla küll asjakohased. aga jah, minu raport ei pidanud käsitlema konkreetselt poliitilist, erinevaid poliitilisi valdkondi, vaid keskenduma tõesti ainult protsessidele, aga võib-olla sellegipoolest oleks kasulik äh, siia sisse tuua soovitused, meiepoolsed soovitused läbipaistvuse suurendamiseks, näiteks mõned meie liikmetest on veebilehekülgedele üles pannud kõik endale saadetud info, mis on olnud läbipaistvuse parandamise seisukohast väga hea ja parlament on näidanud ennast üles vägagi uuenduslikult ja ja võib-olla siis järgmise ametiaja jooksul võiks nendest uuenduslikest meetmetest lausa eeskirjad koostada mis puudutab äh, turupõhine vastutussüsteem, ma olen tegelikult äh, äh, selle, sellele iseenesest viidanud, see on selline nõndanimetatud munakoore lähenemine ja mm, see on pigem poliitiline lähenemine kui protsessile suunatud lähenemine aga arutelu oleks ilmselt huvitav, võib-olla kui me, aeg on küps, võiks mingi kuulamise korraldada. me vaatame, kas on võimalik seda teha, kui aeg on, kui meil selleks aega on. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes detsember. muudatusettepanekuid vaatame läbi kahekümne teisel jaanuaril hääletus leiab aset jaanuari lõpu, lõpupoole ja kuna tegemist on Econi raportiga, siis võime me neid äh, tähtaegu ka edasi lükata, kui see peaks vajalikuks osutuma. niisiis oleme selle päevakorrapunktiga jõudnud ühele poole, nüüd esimehe teadaanded, mille ma ennem vahele jätsin. ja nüüd äh, olen ma kaotamas pea keset oma pabereid. aga kõigepealt jah, siis esimese, esimehe teadaanded omnibus äh, toimikute äh, arvamused, äh, Lissaboni lepinguga kooskõlastamine mitmete erinevate arv-, dokumentide puhul ja direktiivide määruste puhul varasemad äh, regulatiivsed protseduurid asendatakse äh, järelevalvega, kasutades kas delegeeritud või äh, rakendusakte. ECONi valdkonnas on see, puudutab see e-raha direktiivi, raamatupidamise määrust ning mitmeid teisi määrusi, mis käsitlevad statistikat. ja mõlemad toimikud on delegeeritud esimehele kes on raportööriks, Juri on juhtkomisjon ja nemad plaanivad hääletada seitsmeteistkümnendal detsembril. Juri lähtub ka vastutavate komisjonide esitatud arvamustest, mis tuleb esitada kõige hiljemalt kaheteistkümnendaks detsembriks õigusasjade komisjon soovis meie komisjonide poolseid soovitusi kirjavormis, mitte ametliku arvamuse vormis, aga see tähendab seda, et mingisugust ametlikku EKONi seisukohta ei ole, sellepärast et komisjonides häälet-, ei hääletata kirjade üle ja seetõttu oleme me teinud kokkuleppe oma koordinaatoritega, et me esitame siiski ka kaks äh, ametlikku arvamust ainult inglise keeles kiirendatud menetluses ja ajakava on järgmine arvamuse projekti äh, kättejagamine täna, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg neljandal detsembril kell viis ja kuna tegemist on kiireloomuliste muudatusettepanekutega, siis mul on äärmiselt kahju, neid saab esitada ainult inglise keeles. hääletamine toimub üheksandal detsembril Strasbourgis. tegemist on institutsioonide vahelise koostöö küsimusega ja seetõttu äh, olen ma veendunud, et ja see arvamus äh, kulgeb meil sujuvalt, kuid kui siiski midagi häirivat teile silma jääb, siis äh, võtke minuga ühendust, siis äh, triloogid kapitalinõuete direktiiv meil on toimunud kahekümne kaheksandal novembril toimus meil neljas arutelu, me oleme saavutanud edu mitmetes küsimustes, näiteks sisevaidluste lahendamine, siis tehnilistes küsimustes oleme me teinud, saavutanud edu Äh, trahvide puhul äh, lepituse läbikukkumisel ja, ja me jätkame oma tööd kirjalikus vormis, enne kui toimub järgmine triloogi kohtumine, mis leiab aset kaheksateistkümnendal äh, detsembril. pankade ta, maksevõime taastamine kahekümne seitsmendal novembril tulime me kokku Äh, tehti ära suur osa üksikasjalikku tehnilist tööd. kokkulepe on saavutamisel kolmandate riikidega seotud küsimuses ning äh, vastutuskohustuse miinimumnõuete küsimustes. triloogil käsitleti ka äh, riiklikku finantssekkumist päästefonde, tagatist, hoiuste tagatisfonde, aga e, edu saavutamine oli raskendatud. triloogi järgmine kohtumine peaks aset leidma kolmandal detsembril ehk homme ja ka üheteistkümnendal detsembril. mis puudutab turukuritarvitamist, siis kolmas triloogi kohtumine toimus kahekümne kaheksandal novembril. keskenduti e, õigus, kohtu e, piirkonna küsimusele ning koolitusele, uurimisvahenditele kuritegelik, kui äh, kuritegude määratlusele, vastutuse määratlustele, sanktsioonide täpsustamisele ning ka sanktsioonide äh, avalikustamisele. tehniline töö jätkub äh, ja ning keskendutakse turi, turukuru tervitamise määrusega kooskõlla viimisele ja järgmine triloog on plaanis kümnendal detsembril ja siis lähtudes kodukorra artiklist seitsekümmend peame konsulteerima meie komisjoniga, mis puudutab direktiivi kaks tuhat kolm seitsekümmend üks ning kaks tuhat üheksa sada kolmkümmend kaheksa Euroopa ühendus, mis puudutab Euroopa ametipensionite ning kindlustuste amet ning Euroopa väärtpaberituru asut-, järelevalvet ning samuti ka KAAP Äh, teemat ja tegemist on siis Omnibus kaks paketiga. nüüd annaksin siin sõna Berghaldt Patsile. suur tänu, lugupeetud esinaine. paar kommentaari minu poolt oleme Omnibussi küsimuses jõudnud kokkuleppele lähemale, sellega muudetakse Solventsus kaks määrust. eelmises parlamendis tegeles selle teemaga Peeter Skinner. nüüd siis äh, tuleb äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist rakendada kahte määrust ja kuna on sisse viidud parendusi, muudatusi, Omnibus kahte siis ma arvan, et Solventsus kahte sellega parandatakse. tõesti, pikaajalised tagatised oli eelmisel korral vägagi suuri probleeme tekitavaks teemaks. ma arvan, et nüüd oleme leidnud sobiva lahenduse. ma arvan, et meie lahendused on tõhusad, praktilised ja meie ettepanek meetmete kohta kannab hoolt selle eest, et kindlustuse, kindlustusteenuse pakkujad rasketes turutingimustes ning äh, praeguses madalate intressimäärade tingimustega õhkkonnas suudavad pakkuda pikaajalisi äh, tooteid ning äh, mängida samas ka, täita oma rolli ka pikaajaliste investeerijatena. ma arvan, et meie leitud lahendus liigub õiges suunas ning oli hädavajalik. tahaksin tänada kõiki variraportööre tehtud töö eest. meie töö oli praktiline, toimis hästi. Äh, nii Solventsus, äh, Solventsus kahe küsimuses ja nüüd siis äh, Omnibus kahe küsimuses ja me oleme arvesse võtnud turuolusid, me pakume rohkem stabiilsust, tarbijakaitset Euroopa kindlustusturul ja mis edasist menetlust puudutab, siis just nagu meie esimees hetk tagasi ütles, me peame Koreperi kokkulepet vajadust silmas pidades jätkama tööd juristlingvistidega ja loodetavasti jõuame selle asjaga ühele poole veebruari teise täiskogu osaistungjärgu jooksul. Sven, kas sa soovisid sõna selles küsimuses? jah? suur tänu! ma pean ütlema, et äh, ei ole mitte kunagi varem näinud, et parlament oma esialgsest seisukohast äh, niivõrd kaugele oleks äh, liikunud. ma pean arv-, tunnistama, et kindlustuspakkujad tunnevad äh, suurt kergendust pikaajaliste tagatiste ning Peter Skinneri kokkulepitu vahel on kakssada kuuskümmend seitse miljardit eurot. ja ma arvan, et kõik, kes me toetasime seda siin komisjonis, teame väga hästi, et praegu on kindlustuse kaitset nõrgendatud võrreldes sellega, mida omal ajal ette nähti. Äh, härra Palts viitas siin äh, turu viletsatele oludele, aga meetmed ei ole siiski kooskõlas hea õigusliku kohandamiskorraga. ja ma arvan, et tagatreplejad on siin oma tööd teinud. ajakavas lepiti nõukoguga kokku sellepärast, et tegelikult ei saavutatud ju ühisküsimustes üldiselt kokkulepet. mis puudutab Solventsus kahte siis äh, äh, liikmesriikide soovid ajasid äh, olukorra tupikseisu. ja tarbijate seisukohast on ainult üks lootusekiir me püütakse tagada seda, et on täielik läbipaistvus ning kõik äh, ettevõtted äh, on surve all ning äh, ja tarbijad saavad teada, kellel on millised reservid ning millised on turuhinnad ning kes peab siin rohkem välisele rõhuma. ja Peter Skinner, palun sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. kui ma olen, olen andnud ühele raportöörile, juba variraportöörile sõna, siis ma pean panema ka, ka, ka teistele andma, nii et äh, nii see on. Piiter, palun. pean võtma sõna sellepärast, et minu nime nimetati seoses nende miljarditega aga te teate, et minu seisukoht oli juba algusest peale täpselt samasugune ko-, äh, samamoodi kooskõlas, ma äh, soosisin just nimelt ex post konsul-, konsul-, konsultatsiooni, mitte aga ex ante konsultatsioone. ja tahan öelda ka seda, et meie seisukoht sotsiaaldemokraatide juures, meie tahame alati, et tarbijat äh, kaitstaks kõige paremini ja nüüd siin istuda ja naerda selle üle, mis on saavutatud, see on tõesti märkimisväärne, arvestades eriti seda, kui palju kulus meil aega selleks, et saavutada seda, kus me praegu oleme. teame ju, et viimase minuti läbirääkimised on alati kõige raskemad ja meil õnnestus see asi korda ajada. minu meelest on tegemist suurepärase edulooga ja need teemad, mis lisandusid veel pikaajalistele tagatistele, olid samuti olulised, mida me saavutasime. hoolitsesime selle eest, et ka teised riigid äh, üle maailma ja teised firmad, teised režiimid mujal äh, peavad nüüd ka ekvivalentseid reegleid täitma, mina leian, et see on vägagi suur edusamm ja üleilmses mõttes me näitame täiesti õigeses suunas ja me ei hakka siin rääkima mingitest süsteemsetest riskidest, vaid läheme tagasi kindlustussektori aluste juurde kulus kümme aastat või rohkemgi selleks, et seda saavutada, tahaksin tänada kõiki, kes selles töös konstruktiivselt osalesid ta tõesti, see lõplik äh, läbirääkimine ei olnud mitte kerge, kolmepoolne läbirääkimine, me kaheksa tundi rääkisime seal läbi ja me saavutasime selle, mida paljud arvasid, et me kunagi ei saavuta. saavutasime ka märkimisväärseid institutsioonide vahelisi muudatusi, mis pannakse ka äh, mida hakatakse kasutama ka hüpoteeklaenude direktiivi puhul äh, Äh, mis täiskogule juba detsembrikuus jõuab ja kui nüüd rohkem sõnasoovijaid ei ole, paistab, et keegi siin intensiivselt ei vehi kätega, sellisel juhul eeldaksin ma, et me oleme nüüd rahul sellega, et Omnibus kaks läheb edasi ja et see läheb veebruari teisel täiskogul siis hääletusele ja samuti ka hüpoteeklaenude direktiiv kus lisatakse muudatused siis EPA määrusele, milles me ka Omnibus kahe raames kokku leppisime. palun siis tõstke kätt, kes on sellega nõus, kõik, kes on poolt. suur tänu. kes on vastu? rohelised on vastu, kaks tükki on vastu, suur tänu. nüüd aga jätkame järgmise päevakorrapunktiga, hääletamine, kui ma nüüd selle kõik üles leian. okei, are we, are we ready? kas olete valmis? kas olete valmis hääletuseks? Jean-Paul, did you want the floor? kas Jean-Paul soovis jälle sõna? Yeah, vote. Yeah. Just a test, test oh,. okei okay., can we have a test? kena, proovime siis kõigepealt, teeme katsehääletuse, pange kaardid sisse. vajutage aga nupukesi. jaa. okei okay,, I can't see a thing. okei okay okay we have only got one, one uh, relatively short vote. meil on üks väga lühike hääletus või suhteliselt lühike hääletamine ees ainult kas me võiksime siis palun alustada? muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? oi, päris raske on siin seda teha selles toas, aga mulle tundub, et see läks läbi. kompromiss B kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud, teine osa, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime selle teise osa üle. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? viisteist poolt kakskümmend kaks vastu, järelikult tagasi lükatud, nüüd läheme edasi. suuline muudatusettepanek A eeldan ma, tähendab or A kes on poolt? kes on vastu? palun vabandust, ma tõesti ei näe. meil on suuline muudatusettepanek A sotsiaaldemokraadi poolt esitatud, hääletame elektrooniliselt. suuline muudatusettepanek A, kas kõik said aru? kas kõigil on see olemas? see on nüüd tagasi lükatud, kuusteist poolt, kakskümmend on vastu. nüüd võtame muudatuse number üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? ma arvan, see on tagasi lükatud, aga kontrollime üle oi, ma ise valistasin, valisin valesti. ikkagi lükake tagasi, vaatamata sellele. palun vabandust. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. number kümme, kes on poolt? vastu? erapooletuid ma tõepoolest ei näe, palun kontrollime üle elektrooniliselt number kümme muudatus. katsu nüüd ise õige nupu peale vajutada. hääletus lõppes. see on vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. üksteist, kes on poolt? kes vastu, erapooletuid, ka vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. kontrollime üle, nelikümmend viis läheb kontrollimisele. ei, see lükati tagasi, palun vabandust. siit on tõesti halb näha. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud. viisteist, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletuid. selle kontrollime üle, number seitseteist hääletus lõppes. see on vastu võetud. palun vabandust. kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss A, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline muudatus D sotsiaaldemokraatide poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuus, kes poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. mul läheb juba siin pea pöörlema. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kena. kogu teksti üle hääletus nüüd Okay, um, me peame hääletama nüüd tervet teksti, nii nagu te, muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. kakskümmend kuus poolt, kedagi polnudki vastu ja üksteist jäid erapooletuks. ja nüüd on hääletus äh, seadusandliku resolutsiooni osas ja hääletus lõppes. kakskümmend viis on poolt, keegi polnud vastu ja üksteist olid erapooletud. ma ei kavatse võtta hääletada otsust äh, läbirääkimiste kohta nõukogus ja selleks on meil tarvis absoluutset enamust ja ma arvan, et me ei ole piisavalt kohal. nii et me ei hakka seda otsust täna vastu võtma võib-olla tuleme teema juurde tagasi esmaspäeval Strasbourgis, kui meil on piisaval arvul komisjoni liikmeid kohal. meil on tarvis absoluutset enamust, et komisjon hääletaks poolt. ta võib-olla ka lükatakse tagasi sest raportöör ei ole palunud mandaati praegusel hetkel ja sellepärast me praegu ei hääleta, teeme seda esmaspäeval Strasbourgis. kena. nõnda oleme jõudnud lõpule